ja kahjuks enne Leiden, ja niisiis mul on au äh, seda äh, koosolekut äh, juhatada, mina olen siin olnud juba üheksakümne kuuendast aastat ja mitte keegi ei ole nii usin olnud kui mina, aga mina ei ole siiski ainus, kes siin nii kaua olnud on ja nüüd alustamegi esimese päevakorrapunktiga, milleks on päevakorra kinnitamine. ma loodan, et te olete kõik päevakorra kätte saanud, kas kellelgi on selle kohta midagi öelda? ei ole, siis loeme päevakorra kinnitatuks. ja nüüd räägime siis meie uudistekirjast. seal on kirjas, millised keeled täna tõlkeks on olemas meid kantakse ka, ähm, meie koosolekud kantakse ka äh, internetis üle, nagu ikka. ja kolmandaks päevakorrapunktiks ähm, on üheteistkümnenda jaanuari protokoll ja kui kellelgi selle koosoleku protokolli kohta midagi öelda ei ole tänase koosoleku lõpuks, siis ma teen ettepaneku, et me loeme need kinnitatuks ja nüüd jõuame esimese sisulise päevakorrapunkti juurde, selleks on päevakorrapunkt number neli ja meil toimub mõttevahetus Bulgaariaga, kes on uus eesistuja ning tervitan Marinela Petrovat. ta on Bulgaaria rahandusminister, rahanduse aseminister ja meie tänase mõttevahenduse teemaks on nõukogude soovitused kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnituseks. tere tulemast! ma teen ettepaneku, et ma annan teile natukene aega neid soovitusi tutvustada ja siis toimub meil mõttevahetus. palun, proua Petrova aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt ma vabandan, et mul hääl selline kehvapoolne on, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, mul on väga suur au esineda täna selle komisjoni ees ja tutvustada teile nõukogu soovitusi, mis puudutavad komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmist kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise eest, nagu nõuab artikkel äh, kakssada üheksateist aluslepingutes. nõukogu peab eelarve täitmist, äh, kinnituse andmist väga oluliseks, väga oluline on kogu menetlus toimuks reeglite kohaselt ja et äh, usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet äh, järgitakse nõukogu võttis vastu soovituse anda äh, komisjonile heakskiit siis kahekümnendal veebruaril ja samuti võtsime vastu eelarve täitmise kinnitamise soovitused täidesaatvatele asutustele, ühisettevõtetele igas soovituses rõhutab nõukogu tervet rida punkte, mis nõukogu aspektist äh, vajavad täiendavat tähelepanu ja tuleb viivitamatult ellu viia. ühelt poolt tervitab nõukogu seda, et esimest korda äh, pärast seda kui üheksakümne neljandal aastal kinnitavaid avaldusi hakati andma, antakse kvalifitseeritud arv, arvamus nii maksete seaduslikkuse kui ka äh, reeglituse vastavuse kohta. nõukogu tervitab ka seda, et veamäär on äh, vähenenud ja sellele on see kontrollikoha, koda viimastel aastatel ka tähelepanu juhtinud. kahetsusväärne on aga see, et üldine veamäär aastaks kaks tuhat kuusteist maksete osas oli kolm koma üks protsenti ja see on äh, kahe protsendi eesmärgist äh, kõrgem ja seetõttu rõhutab nõukogu veel kord, et soovib, et finantsjuhtimissüsteem paraneks ning et veamäär väheneks me peame äh, aga ka äh, tunnustama juba saavutatud ning äh, nõukogu avaldab tunnustust nendele jõupingutustele, mida komisjon ja liikmesriigid on teinud. on positiivne, et turu ja otsetoetuste kulutuste vallas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sisulisi vigu ei olnud. see on äärmiselt oluline kuna just see valdkond äh, on kolm neljandikku äh, selle rubriigi kulutustest langeb just sellele valdkonnale. Äh, nõukogu kutsub nii komisjoni kui ka liikmesriike üles ellu rakendama praegused soovitused. samuti kutsutakse liikmesriike üles jätkama koostööd komisjoniga ning seada prioriteetsele kohale võr-, kvaliteet ja mitte kvantiteet Äh, väga oluline on vegasid ava-, avastada, ennetada ja parandada. nõukogu rõhutab ka seda, et äh, kontrolliga käib samuti kaasas kulu, arvestades seda poliitika ja programmide keerukust ja seetõttu tuleb leida tasakaal äh, vea ja auditeerimise kulude vahel ja tuleb rõhku panna rohkem paremale kontrollile kui suuremale kontrollile ennetamine on alati parem kui parandamine ja komisjon peab kasutusele võtma ennetavad meetmed nagu maksete katkestamine ja peatamine eh, kooskõlas vastavate reeglitega. Eh, nõukogu kordab ka, et eh, tuleb finantskorrektsiooni ja raha tagasimaksmist kasutada kooskõlas kehtivate reeglitega selleks, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet selles kontekstis äh, tuleks mainida ka seda, et nõukogu avaldab kahetsust, et mitte kõik osapooled ei kasutanud täiel määral ära olemasolevat infot selleks, et ära hoida, avastada ja parandada olulisi vigu kui nad oleksid seda teinud, oleks veamäär oluliselt vähenenud ja see oleks olnud seatud künnisele palju lähemal mis puudutab julgeolekut ja kodakondsust, siis tervitab äh, nõukogu asjaolu, et esimest korda on Kontrollikoda oma aastaaruandesse pannud äh, eraldi peatüki selle poliitika valdkonna kohta. Äh, kutsume Kontrollikoda üles laiendama auditite ulatust selles ähm, valdkonnas, andma soovitusi vigade määra kohta ja infot järgmise aasta suuniste kohta nõukogu rõhutab, et viimastel aastatel on kulutused selles äh, valdkonnas kasvanud, iseäranis rändega seotud poliitikale tehtavad kulutused. seetõttu on nõukogu arvates aeg äh, käes suurendada auditite hulka tahaksin lugupeetud parlamendile meelde tuletada, et ka teie komisjon kutsus Kontrollikoda üles pöörama sellele rubriigile suuremat tähelepanu. ja lõpetuseks kutsub nõukogu liikmesriike üles pöörama tähelepanu nendele nõrkadele kohtadele, millele Kontrollikoda on tähelepanu juhtinud ja parandama neid nõrku kohti julgeoleku ja rände küsimustes räägiksin nüüd eelarve ja finantsjuhtimisest ning Euroopa Liidu rahastamise etteennustavistest heaks kiidetud äh, maksete assigneeringute ja ärakasutatud maksete vaheline lõhe on kasvanud aastal kaks tuhat kuusteist ja nõukogu võtab selle teadmiseks. Äh, surve maksetele ilmselt tulevikus kasvab ja seetõttu äh, kutsub nõukogu komisjoni üles Äh, arvestama siis korraliselt tehtavate väljamaksetega selleks, et vahendeid jätkuks. kontrollikoda on juhtinud tähelepanu ka sellele, et äh, täitmata kohustuste hulk kasvab, see teeb muret ning kutsub komisjoni üles äh, hoidma sellel olukorral silma peal ning hoolitsema selle eest, et makse ja kulukohustuse assigneeringud oleksid tasakaalus samuti äh, väärib tähelepanu äh, Kontrollikoja öeldud, et Euroopa Liidu äh, eelarvet mõjutavad pikaajalised kohustused, tagatised ja seega kutsub nõukogu komisjoni üles pöörama tähelepanu nende arengule ning nendega seonduvatele finantsriskidele. lõpetuseks kutsub nõukogu komisjoni üles parandama läbipaistvust, lihtsust ning aruandekohustuslikkust kõigis Euroopa Liidu rahastamisvahendites. ja veel üks lõppmärkus, millel tahaksin peatuda, on tulemuste saavutamine. tulemustele keskendumine on äärmiselt oluline iseäranis eelarvedistsipliini ja nappide vahendite kontekstis nõukogu hindab kontrollikoja tegevust, kontrollikoda hindas Euroopa Liidu eelarvest saavutatud tulemusi Äh, meie arvates on see äärmiselt oluline, et hinnata Euroopa Liidu rahaliste vahendite usaldusväärset kasutamist ja seetõttu kutsume kontrollikoda ühes pöörama ka oma tulevases tegevuses rohkem tähelepanu just nimelt äh, tulemustele me oleme nõus kontrollikojaga, et tulemustepõhist aruandlust tuleb parandada, niimoodi seda saaks teha näiteks eesmärkide sidusust parandades ja samuti indikaatorid kasutusele võttes, millele saaksid erinevad direktoraadid komisjonis tugineda kutsume komisjonis üle, komisjoni üles parandama oma aruandme, äraandluse kvaliteetis just äh, nimelt tulemuste saavutamise osas ja samuti muutma seda usaldusväärseks ja kasutajasõbralikumaks. niimoodi on võimalik äh, Äh, saavutatud paremini hinnata ja äh, infot tuleks anda mitte ainult positiivsete näidete kohta, vaid ka peamiste probleemide os osas, äh, mis ei lase tulemusi saavutada ja samuti läbikukkumiste osas. nõukogu rõhutab äh, et sellise tulemustepõhise raamistiku loomine aitaks kulude ja tulude vahel tasakaalu saavutada ja tulemuste kohta infot saa-, saada. meil peaks olema vajalikud informa-, indikaatorid, et me saaksime nende põhjal andmeid ja väldiksime liigset halduskoormust. väga paljud indikaatorid vajavad ratsionaliseerimist ja nende hulk vajab vähendamist äh, daamid ja härrad, pärast seda sõnavõttu Äh, pean meenutama, et äh, hinnatav veamäär ei ole tingitud äh, mitte sellest, et meetmed oleksid olnud ebatõhusad. surve Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvele on endiselt väga suur ja see nõuab, et kõik institutsioonid ja kõik osapooled Euroopa Liidu rahalisi vahendeid paremini kasutavad ja samuti tuleb paremini prognoosida pikaajalisi rahastamisvajadusi. hoolitsegem selle eest, et Euroopa Liidu rahalisi vahendeid kasutatakse tulemuste saavutamiseks, nende tulemuste saavutamiseks, mida muu, muidu ei ole võimalik saavutada me peame saatma selge signaali Euroopa Liidu kodanikele ja maksumaksjatele, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse vastutustundlikult ja aruandekohustuslikult. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh, proua Petrova. ja nüüd on kaks inimest sõna soovinud, härra Tšambovski ja härra Sarvamaa, kas keegi veel soovib sõna? jah, sinu nimi on ka nüüd kirjas. nii, aitäh, härra Štehovski äh,. aitäh tavaliselt võtab sõna äh, koordinaator, aga äh, teie äh, tegite mind, härra esimees, tõesti õnnelikuks, et te andsite mulle esimesena sõna jah, te rääkisite siin, et me peaksime indikaatorite arvu suurendama, aga meie siin komisjonis puutume kokku sellega, et meil on väga palju programme ja meil on äh, Äh, väga vähe selliseid, mis on tõesti tõhusamad, tõhusad, nii et, et me tahaksime, et meil oleks vähem programme, mida me saaksime paremini kontrollida äh, näiteks need, mis puudutavad kas või äh, rohestamist ehk keskkonnasõbralikumaks muutmist. Äh, see, see äh, ei ole aga üldse, sellised programmid ei ole viinud selliste tulemusteni, mida me oleme soovinud ja seetõttu tahaksime me tõesti teada, äh, kas nõukogu on valmis sellel teemal rohkem mõtlema, sellega rohkem tegelema Äh, neid Euroopa Parlamenti äh, rohkem äh, toetaks selles valdkondades, kus asjad ei toimi. sellistes valdkondades peaksime me asju ratsionaalselt muutma ja mitme laskma asjadel samas vaimus jätkuda. Te rääkisite paljudest kvootidest, minu jaoks tegelikult ei ole see niivõrd oluline, paljud räägivad jah, sellest veamäärast, aga mis asi see veamäär tegelikult on? Äh, äh, jah, see äh, kõik sõltub tegelikult sellest, kas liikmesriigid Brüsselist, Brüsselit vigadest teavitavad või ei. kui näiteks Bulgaarias või Brüss-, Brüsselis tahetakse lihtsalt jätta mulje, et kõik on korras, siis lihtsalt vigadest ei teavitada ja niimoodi ei saagi Brüssel üleüldse teada nendest vigadest, mida meie seal, mida näiteks Bulgaarias tehakse. jah kõik sõltub tegelikult liikmesriikidest. on selliseid riike, eh, millel on väga suuri pro-, probleeme Euroopa projektidega, kuigi eh, neil on palju madalam veamäär kui näiteks eh, Tšehhil või Bulgaarial või isegi Rumeenial. meil oleks vaja ühist lähenemist nendele teemadele. minul oleks väga hea meel, kui Bulgaaria oma panuse sellesse annaks ja äh, meie äh, äh, arvates tuleks tööd muuta tõhusamaks ja ratsionaalsemaks. see annaks meile kõigile väga palju. Euroopa Liidus on väga palju selliseid riike, kes ütlevad, et et me peaksime pettuse juhtumitega tegelema. näiteks kas või võtame Olafi raporteid. seal räägitakse alati sellest, et kas neid raporteid peaks avalikustama või ei. kas seda tuleks teha enne või pärast valimisi ja nõnda edasi. meie leiame, et me peaksime asjale lähenema teistmoodi me ei pea me äh, vaatama asja niimoodi, äh, kas ühes või teises riigis on tulemas valimised või ei. meil peaks olema ühtne lähenemine ning äh, need raportid tuleb ka avalikustada. tänan teid, eesistujad, tulete jah, me oleme siin väga läbipaistvad, me kritiseerime teid sageli, aga see on osa meie tööst ja ma loodan, et meil saab olema väga hea koostöö. aitäh! jah, ootasin, äh, kuni tõlge lõpeb, härra Sarvemaa, palun. Äh, see tähendab meie jaoks väga palju ja äh, samas ei tohiks olla selline erakorraline sündmus. ma tõesti tahaksin avaldada tunnustust eesistujamaale Bulgaariale selle eest, et te siin olete. Äh, see teema on meie jaoks väga oluline ja me suhtume selles prioriteetide kohta, me toetame riskipõhist lähenemist, me toetame rohkem kvaliteeti, vähem kvantiteeti, samuti eelarve paremat täitmist, paremaid tulemusi, finantskorrektsioone ähm,, äh, vigade parandamist, suuremat läbipaistvust, lihtsust. niisiis, punkt äh, kasutaksin äh, võimalust, äh, võib-olla akadeemilisest vaatevinklist ei ole aeg küll päris õige, aga ma lihtsalt ei suuda vastu panna. Äh, me kõik mõtleme loomulikult mitmeaastasele finantsraamistikule ja sellele, mis saab sellest pärast Brexitit. milline on teie tegelik seisukoht ja ma ei oota, et te meile tõde räägite siin, aga ütleme nii kui ei ole tõelist avatust äh, selles kreemid. niisiis, omavahendid, kas meil on siin avatud lähenemine ja kui ei, siis te teate, et me ei saa Äh, jätkata samas vaimus, et asunud väga jõulisele seisukohale just nimelt Brexiti järgse mitmeaastase finantsraamistiku osas. meil toimus möödunud nädalal eelarvekomisjonis hääletus ja täiskogul hääletame siis äh, märtsikuus Strasbourgis. nii et, et äh, oleks äärmiselt oluline kuulda. aitäh! see oli tõesti väga oluline küsimus ja proua Kapp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 Dankjewel en dan kom ik bij... aitäh! aitäh selle suure töö eest, mida te olete teinud. ma toetan äh, kolleeg Sarvamaad, et äh, siin äh, on üks teema, millest me ei taha väga palju rääkida ja selle teemaga seonduvad siis suured konkreetsed ettepanekud, mida järgmised suunised ning äh, need äh, õppetunnid, mida me sellest kõigest saame, äh, aitavad meil leida siis kõige paremad võimalikku lähenemist oleks väga oluline ühtsed reeglid, lihtsustatud äh, Äh, kulude süsteem selleks, et praegune veamäär veelgi väheneks, eriti ühtekuuluvuspoliitika vallas, aitäh! ning ka omalt poolt tahaksin tänada aseminister Petrovat, et ta tuli sellele arutelule eelarve täitmise kinnitamisega seoses kaks tuhat kuusteist olen komisjoni osas äh, raportöör eelarve täitmisele kinnituse andmise küsimuses ning Teie positiivne hinnang, mille te esitasite, on asi, mida me üldjoontes jagame suures osas. samas, kuidas on nüüd arutelu toimunud nõukogus, sest viimastel nädalatel saime Madalmaade ja Rootsi rahandusministritelt teistsuguse sisuga kirja, kes ja ministrid kaebavad, et regulatsioon mis aastakümneid on juba olemas, ei leia ikka järgimist. et veamäär on liiga kõrge, olgugi et me oleme näinud, et viimastel aastatel on see langenud ning praeguseks üsna väike. ning ministrid soovivad näha rohkem tulemuspõhist eelarvet. et tõesti saavutataks midagi Euroopa vahenditega et kuidas te suhestute nende etteheidetega kahe liikmesriigi poolt, kes mitte küll sõnaselgelt, aga minu jaoks, vähemalt minu jaoks on, tundub see asi suunatud tõukefondide vastu, sest äh, arvude osas tundub kõik olema seotud tõukefondidega. näiteks põllumajandusest ei räägita kuigi siin oleks ka reformi vaja maksete osas. ja samas on paraku kahetsusväärne, et paljudel juhtudel tõukefondide kasutamine on toimunud suure venitusega, viibimisega praegusel taotlusperioodil. nii et mitu liikmesriiki peavad hakkama tõsiselt pingutama selleks, et oma rakenduskavades seatud eesmärgid saavutada nende vahenditega. ning kolleegid on juba käsitlenud seda, et et aastast kaks tuhat kuusteist ja lisaks aastale kaks tuhat kuusteist peaksime hakkama rääkima ka tulevasest finantsraamistikust. ning äh, reeglina on soovid eelarvele oluliselt suuremad kui see, mida eelarve praegu pakkuda saab. ning äh, mure on ka seoses sellega, et ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondid äh, saavad kärbitud, mis ei ole kindlasti meie huvides, sest ühtekuuluvuspoliitika on üks olulisemaid sambaid, mis Euroopa poliitika mitut tasandit sidustab Euroopa tasandilt regionaalsele tasandile ning kui ka kaheprotsendilist äh, seda lävendit ei saa, ei ole saavutatud, siis on ikkagi asjad paremaks läinud. ning äh, mis puudutab nüüd tulemusi, liikmesriikides, siis eh, ühtekuuluvusfondid on olnud üks olulisem, olulisemaid investeeringute vahendeid selleks, et eh, ületada kaks tuhat kaheksa kriis, suurendada töö. aitäh, härra Zeller! ning panin iseenda ka sõnasaajate nimekirja, proua Petrova. mul on ka mõned lähenetakse sellele rutiinselt. kõik need eri dokumendid agentuuride poolt eelarvet ja, ja, ja meie, kui me anname heakskiitu eelarve täitmisele agentuuride poolt, siis me rääkisime, räägime nende agentuuridega ja EASO, mis on väga oluline agentuur, uurimine seoses võimalike vigadega hankemenetlustes, mis iganes et kas te, kas ma saan õigesti aru, et nõukogu probleem seoses eelarve täitmise heakskiiduga nõukogu osas, nagu te olete kursis, on juba aastaid meil, aastad, siis me esitasime mitteametliku dokumendi, milles aru, arutasime neid erinevaid suhteid nõukogu ja parlamendi vahel. või nõukogus ja parlamendis, et vaadata, kuidas infovahetus peaks toimuma ning see dokument sai, ta arutatakse nõukogu ja parlamendi vahel ning et ähm, käesoleval aastal asi toimuks juba paremini, aga seda ei ole juhtunud. ning tahtsingi küsida seetõttu, kas olete te kursis, on mingid tähtajad paika pandud, jätkuvalt rääkida edasi, lugesin teie dokumenti seoses komisjoni poolt eelarve täitmise heakskiitmisega ning olen päri sellega, mida rääkis härra Zeller. on huvitav, et ühes dokumendis ähm, Madalmaad ja Rootsi on üsna kriitiliselt suhtunud sellesse, nad saatnud kahe, ei ole rahul nende väga väikeste paranemistega veamäära näitajas kui me vaatame siin äh, kontrollikoja hinnangut täitmisele, siis aastaid on kontrollikoda rõhut-, et liikmesriigid olid ju kursis nende määradega ja nad sisuliselt on kaasvastutavad kõrge veamäära eest. ehk siis äh, küsimus on, kuna nõukogus lõpuks rahandusministrid arutavad seda küsimust kuna üritatakse tagada sisuline arutelu. ja viimane küsimus. Euroopa Parlamendis on praegu käimas katse kiirendada eelarve täitmise heakskiidumenetlust. meil on N pluss kaks, nüüd see aasta eelarve katse kiirendada eelarve täitmise heakskiidumenetlust. meil on N pluss kaks, nüüd see aasta eelarve. meie komisjonis oleme arutanud seda menetlust ning saatnud selle hindamiseks kontrollikojale. eelarve täitmise heakskiit, mille nemad annavad, seda oleks võimalik anda novembris detsembrini järgmisel, eelarveaastale järgneval aastal, nii et ja et isegi novembrist-oktoobrisse on see võimalik tuua. ning meie küsimus meie komisjonist nõukogule olekski, kas te olete valmis niisuguse lähenemisega ühinema, et meil tõesti see heakskiidu andmine toimuks N pluss üks. keegi enam sõna, vaatan ringi, ei näe kedagi ja niisiis proua Petrova. palun teil on võimalus rääkida kõigist nendest küsimustest, mis on tõstatatud. aitäh! suur tänu teie, teile kõigepealt huvi eest nende küsimuste vastu ja paljude arvukate küsimuste eest, mis ei ole kergete killast. üritan vastada kõigile, see määr on kõrgem kui kaks protsenti, eriti ühtekuuluvuspoliitikas, aga ka maaelu arengus. kui me jätame kõrvale otsemaksed, otsetoetused aga järk-järguline areng nendes poliitikavaldkondades on viimastel aastatel olnud positiivne areng ja me ei saa seda jätta tähelepanuta. nõukogu on kursis sellega, et liikmesriigi haldus- ja auditiasutustel on probleeme kontrollida ka seda menetlust voolujoonestada, aga kuna see on mõnikord väga keeruline, siis on nad teinekord raskuste ees. nii et lihtsustamine regulatsioonist tulenevalt kõige rohkem, nii et programmide kavade parem, parem lahtikirjutamine vähendab vea määra ja voolujoonest peab seda komisjoni teavitama nendest. jah, tõesti, ma ütlesin seda, aga need arvud eri riikide osas veamäärad on näha ja, ja ülevaade nelja aasta lõikes paneb mu iga kord naerma, kui ma vaatan mis probleemid mõnedel liikmesriikidel on ja, ja kui seal on siis ainult mingi üks viga, lähtudes sellest, kuidas seda kontrollikojale see või komisjonile, kuidas selle kohta aruanne esitatakse. et äh, aga te saate ise seda analüüsida ja küsida arvamust ning äh, uurida võimalust võib-olla siin voolu joonistada. hästi, võtame arvesse. mis puudutab nüüd täitmist ja tulemusi Euroopa Liidu eelarvest, see küsimus on seotud härra Novakovi küsimusega. et kas me peaksime pigem tulemustele keskenduma ja mitte nii palju veamäärale. nagu ma juba märkisin, nõukogu tervitab äh, te tulemustele suunamisega tehtud tööd. nõukogu märgib, et selge tulemusraamistiku kehtestamine institutsioonide ja liikmesriikide osalusel aitaks paremini hallata Euroopa Liidu raha ning tagada selle kasutamise üle tõhus kontroll praeguses finantsraamistikus ja kavade täitmisel ning nõukogu oma soovitustes toetab Kurtsi soovitust voolujoonestada tulemusaruanded samas rõhutab nõukogu, et seda tuleks teha tasakaalustatult, et peaks paika panema rea näitajaid, mille osas on vaja esitada andmed ja samas teha seda nii, et ei tekiks täiendavat halduskoormust. me peame tasakaalustama ühelt poolt mõistliku veamäära ja teiselt poolt eh, hea tulemuslikkuse eelarve osas. järgmine finantsraamistik sellega seotud küsimuse osas praegu ei ole meil endiselt on laual komisjoni ettepanekut. me teame ainult eh, seda välja oma ettepanekuga ja kui ta seda teeb, siis oleme valmis tööga alustama. seletuskirja osas, et lihtsustada Austria tööd Austria eesistumise ajal. ei, ei E, isegi millimeetri osas ei, ei saa meile vastust anda. kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud. E, mul tekkis küsimus, et kas te, kas te saate meile üldse midagi öelda selles küsimuses või siis ei saa mitte midagi öelda? ma võin teile öelda noh, me peaksime lähtuma riigipeade ja valitsusjuhtide antud suunistest, aga meie eesistuja seisukohast on kõige olulisem kõigepealt rääkida poliitika prioriteetidest ja sellest, mis on oluline. vaadata, kuidas Euroopa Liit seostub peamiste avaliku sektori rahanduse funktsioonidega ja siis edasi rääkida juba kulutuste tasemest. no nüüd ma sain aru, kuidas ma peaks oma küsimuse formuleerima ja ma formuleerin selle uuesti kas teie eesistujana arvate, et me peaksime kõigepealt rääkima prioriteetidest ehk sellest, mida Euroopa Liit peaks suutma teha ja alles pärast hakata rääkima sellest, kui palju see maksma läheb ja prioriteedid, mis on, on need väljakutsed ja ülesanded, mis meie ees on, millega me peame toime tulema, et see on, kas see on kõige olulisem? mina olen Rahandusministeeriumist ja me arvestame alati ka eelarvepiirangutega, nii et me ei saa hakata lihtsalt arutama prioriteete. nagu mulle on soovitatud. et me peame arvestama mitte ainult positiivseid prioriteete, vaid ka negatiivseid prioriteete, nii et prioriteedid tõesti on olulised, see on esimene staadium, aga me peame arvestama ka eelarveliste piirangutega. ja ajaliste piirangutega olid kohal ja kui ma vaatan, mida selle kohtumise kohta on nüüd kirjutatud, et kõigepealt soovitakse rääkida prioriteetidest ja mitte rahast, siis ma kardan, et kahe aasta pärast ei ole me ikka kuskile jõudnud. sellepärast, et äh, lähenemised on liikmesriikide seas väga nii-öelda ühisosa, missugused on finantsvõimalused ja siis äh, kui äh, kõneleda prioriteetidest, aga see jätab täiesti silmist selle, et liikmesriigid ju finantseerivad seda Euroopa Liidu eelarvet ning või, või on see natuke suurem arv, et ollakse valmis rohkem panu, panustama, raha suunama rohkem Euroopa Liidu eelarvesse, aga kui see jääb nii, et suhtumine on, et võimalikult vähe raha Euroopa Liidu eelarvesse suunata, siis loomulikult mõjutab see ka prioriteete, nende formuleerimine ja siin äh, tippkohtumine meile just palju, tippkohtumine ei andnud meile palju ja eesistuja kurb roll on sellest üritada praegu midagi välja tõmmata, välja kondenseerida ja me tahaksimegi teilt kuulda nüüd, kas te oma eesistumise ajal, mis kestab veel paar kuud, nii mandaadi ajal, oleks meil võimalik jõuda mingi tulemuseni, sest kui see nii ei ole, siis tulevad Euroopa Parlamendi valimised, valitakse uus komisjon ja kuni me oleme jällegi võimelised läbi rääkima, on käes aasta kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks käes, tuli takus, vähemalt komisjon on lubanud, et nad oma ettepaneku veel mais esitavad. ning ning see jääb veel teie eesistumisperioodi ja siis te peaksite kolleegidele nõukogus rõhutama, et asjaga on kiire. et tuleks ruttu läbi rääkida ja kompromisse tuleks sõlmida lähtuvalt sellest, mis liikmesriigid on valmis eraldama ja prioriteete seada sellest tulenevalt. nii et sisuliselt äh, küsimus on, kui palju peab saama põllumajandus, kas ühtekuuluvuspoliitika jätkub kõigis regioonides, kas rände jaoks tuleb eraldi eelarverida ja mis toimub arenguabipoliitikas ja teadusuuringutes. et need viis küsimust peavad saama vastuse. aga eh, nende peale ei saa kulutada ka liiga palju aega, sest eh, ma juba rääkisin ajaraamist, milles me liigume ning eh, järgmise aasta aprilliks peaksid olema meil mingid tulemused olemas ja siin on teie eesistumisperiood väga oluline um,. For, for... suur tänu, tõepoolest meie eesistumine on esimene kolmest, kes peab hakkama tegelema MFF-iga ja kui me oleme piisavalt Äh, ambitsioonikad, siis jõuame ka lõpule enne järgmisi valimisi, aga see toimub äh, ainult natukene enne meie eesistumise lõppu, seega saame keskenduda sellele, et aidata Austria eesistujat, kui nemad alustavad tegelikke läbirääkimisi. käsitlesime seda väga intensiivselt ka kolleegidega Austriast ja Rumeeniast, seega ettevalmistused juba käivad, mis on meie arvates realistlik, sest tõepoolest me võime olla ambitsioonikad, aga kui teised riigid veel valmis ei ole, siis me peame jõudma õige tasakaaluni, mida me saame teha selle pooleteist kuu jooksul meie eesistumise lõpus on ja kõigepealt prioriteetid, teiseks ähm, piirangud ja kolmandaks siis ajastuse küsimus. seal on lahknevaid seisukohti, aga oleks kaetud samal ajal ka ühtekuuluvus või põllumajanduspoliitika, siis lõppude lõpuks peame vaatama ka kulutusi. me peame seda kõike käsitlema paralleelselt, äh, mitte üksteise järel. Lähme nüüd edasi, proua Kappel, Maikovski ja teised. Um, Take your time. Okay, so I need to, to rearrange my... Uh, there was a question yeah.. nii, härra Teller, välja ühisavaldusega mille kohaselt nad äh, tervitasid teatud arenguid, aga leidsid, et see ei ole ikkagi piisav, et äh, seda toetada. see on nende riikide õitub, aga nõukogu enamus ka hääletas ja seetõttu oleme me siin, et käsitleda nõukogu soolu ei toimunud, kus teised liikmesriigid ütlesid, et me ei nõustu sellega või me võiksime liituda. mingit tegelikku arutelu ei toimunud. nüüd see varasem eelarve näeb äh, väga põhjalik koordineerimine kontrollikojale info edastamine, siis arutelu nõukogus ja lõpuks äh, soovitusteni jõudmine ja seetõttu on keeruline seda varem teha, aga nõukogu on valmiu osas, rääkisite mitteametlikust dokumendist, seda tutvustati ka Koreperis ja Koreper on andnud volitused nõukogu töörühmadele, et käsitleda ja kontrollida, mis on juurde tagasi That's on, on, uh, on the, the And how much time will that take? kui palju aega see kõik võtab? They... nii kiiresti kui võimalik, ma ei tea, sellepärast et töörühmades alles arutelu käib. see puudutas Olav versus EASO kaasust. So um, probably we should first start with the presumption that peame, peaksime lähtuma sellest eeldusest, et Olav jätkuvalt First out with the presumption that peame, peaksime lähtuma sellest eeldusest, et Olav jätkuvalt uurib äh, ametit ja kui neil on piisavalt infot, siis kuuleme ka järelduste kohta. kui uurimine lõpeb, siis nõukogu saab analüüsida, kuidas see mõjutab nõukogu hinnangut konkreetse ameti osas ja siis võib-olla toimuvad mingid muudatused, aga ennetavalt ei saa midagi öelda. nõukogu tugineb nendele dokumentidele, mis on ära toodud finantsmääruses äh, mis puudutavad kontrollikoja ülevaateid ja muid aruandeid. võtame arvesse seda, mida te ütlesite Olafi osas ja ka ametite osas. see on põhimõte, millest nõukogu lähtub. ma ei saa öelda, kas see on ametlik või mitteametlik lähenemine, aga siiani tehtud töö puhul ei kohelda asutusi erinevalt, aitäh. proua Kapperil oli küsimus ka EDF-i kohta ja härra Novakovski, ka tema küsimusele ei ole veel vastatud ja härra Teller soovib uuesti sõna, palun. proua aseminister, ma tean, et, et te ei ole õige inimene, kellelt seda küsimust küsida. ma tean, et teil on positiivne suhtumine parlamendi kaasotsustusõigusse ning mitte ainult isiklist välja ja kes leiavad, et seda on mugav teha tähtaegadega ehk siis, et kaks tuhat üheksateist, kui meil õnnestub mingit, selleks ajaks mingit tule-, piisava eneseteadlikkusega ja täpselt samuti saab olema ka järgmine koosseis ning äh, nõukogu no, liikmed peaksid mõtlema, meid on valitud teatud õigusi äh, teostamaks. aitäh! Yes, thank you! aitäh! meid on valitud teatud õigusi äh, teostamaks. aitäh! Yes, thank you! aitäh. võtame selle teadmiseks ja edastan selle sõnumi loomulikult ka kolleegidele. mis puudutab ja eelarve täitmise heakskiitmine, selle kohta me ei saa praegu veel midagi öelda ja viimane küsimus oli vist härra Novakovilt, see puud- ja, ja vigadega seal lihtsustamine ja protsessi usaldusväärsus peavad käima käsikäes, arvestades selliste riikide rolli nagu Holland ja on minu seisukoht, aitäh. Um... mul on ka üks küsimus Euroopa Kontrollikoda on öelnud juba aastaid, et liikmesriigid teavad või oleksid pidanud teadma, et oli teatud vigasid, mis toimusid. kas nõukogus on arutletud seda, kuidas saavutada paremat Äh, järelevalvet või haldust ka liikmesriigi tasandil, et selliseid vigu enam ei juhtuks? see puudutab liikmesriikide õiget aruandlust ja vigadest teavitamist, enne oli teadmine, siis nad ei andnud sellest komisjonile ennetavalt teada ning nõukogu ma ei tea, kas see vastab teie küsimusele? Er nii, vaatan, kas keegi veel soovib sõna, härra Zeller, palun. Äh, arengufond on seotud Cotonou lepinguga, Cotonou leping lõpeb aastal kaks tuhat kakskümmend ning Euroopa Parlament nõuab, et Euroopa Arengufond Äh, saaks äh, erieelarve, äh, see ei oleks enam need usaldusfondid, mis on sisse viidud Aafrika toetamiseks, pagulaste toetamiseks, peaks jätkuma, kuidas, kas see peaks olema integreeritud Euroopa Liidu eelarvesse, kuidas siis sellega otseselt seotud ei ole, ka see küsimus ei ole otseselt seotud eelarve täitmise heakskiitmisega, aga üritan sellele vastata. jah, järgmise fi finantsraamistiku arutelu osa see kindlasti on, komisjon tuleb välja ettepanekuga, mida saan juba praegu öelda, on ainult kas EAF on osa Euroopa Liidu eelarvest või mitte. meie isiklik seisukoht on, et me tahaksime, et see jääks eelarvest välja mitte ei sisalduks eelarves. nüüd, mis puudutab Cotonou kokkuleppe jätkumist, siis see küsimusele rahuldavalt vastata praegu. aitäh. esimene kohtumine, te vastasite avatult ning selline infovahetus on väga oluline, et me, ma rääkisin juba liiga pikalt, aga siiski tahaksin öelda midagi lõpetuseks. kõigepealt tahaksin teid väga tänada selle arvamuste va-, me mõlemad soovime, et äh, auditid oleksid paremad Kontrollikojast äh, ja loodan, et saame äh, parlamendi liikmed, daamid ja härrad, soovin teile lähinädalatel töös igati edu, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet. Goed, dan gaan we naar het uh, volgende agendapunt. Dat is nee. uh, van de Rekenkamer, waarvoor uh, Karin Ka- uh,. nii, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on Kontrollikoja eriaruanne ja meie raportöör on Karin Kadenbach. see on eriaruanne number kuusteist, kaks tuhat seitseteist, maaelu arenguprogrammi töö. vähendada tuleks keerukust ja pöörata suuremat tähelepanu tulemustele meil on siin ka Euroopa kontri-, kontrollikoja esindaja Jaanus Wojtšovski, loodetavasti hääldasin teie nime õigesti. ja kui raportöör lubab, siis teeksin ettepaneku, et härra Wojtšovski tutvustab äh, seda teemat esimesena. palun, härra Wojtšovski. Thank you very much, Mr Chairman, thank you for Äh, suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh, et hääldasite minu nime õie, õigesti ja äh, kontrollikoja nimel tahaksin ma tutvustada kontrollikoja äh, eriraportit, mis puudutab maaelu programmeerimist, vähem keerukust ja rohkem tähelepanu tulemustele. tahaksin kasutada ühte lühiesitlust, kui võimalik hästi. me ootame, kuni see siia ekraanile tuleb. ja siin see ongi nii. kõik on nüüd korras You have to go to the beginning. Sorry, I know, but you have to find the beginning. Okay. Ah. okei, thank you. Let uh, we know. aitäh, me teame väga hästi, et maaelu arengupoliitika on ühtse põllumajanduspoliitika väga oluline osa. me kulutame Euroopa Liidus umbes sada miljardit seitsmeaastase finantsraamistiku jooksul sellele valdkonnale ja sellel pildil te näete neid proportsioone kahe põllumajanduspoliitika samba vahel. Ähm, maaelu äh, arengupoliitika on siis äh, üks neljandik põllumajandusele tehtavatest kulutustest ja umbes nelikümmend miljardit eurot aastas ning äh, viiskümmend kaheksa miljardit siis äh, põllumajandustele, äh, nelikümmend miljardit läheb siin otsetoetused, neli turu, neliteist ja neliteist läheb, miljardit läheb siis ka maaelu arenguprobleemide lahendamisele. siin pildil te näete seda, kuidas eelarve Eh, mis maaarenguks ette nähtud on, jaguneb, siin te näete, kes on peamised tulusaajad sellest eelarvest, Prantsusmaa, Itaalia, üksteist protsenti, mõlemal Saksamaa kümme protsenti, Poola üheksa protsenti, Rumeenia kaheksa protsenti, nii et, et nemad on maaelu arenguprogrammidest kõige suuremad kasusaajad. siin kaardil näete te meie auditeerimispiirkonda. meil on äh, sada kaheksateist auditeerimispiirkonda Euroopas. Äh, seda programmi äh, korraldatakse liikmesriikide tasandil ja Poolas, Rumeenias ja Kreekas on see niimoodi ja mõnedes riikides toimub see regioonide tasandil nagu Itaalias, Saksamaal, Hispaanias. me siis äh, otseselt kontrollisime siis äh, kümmet piirkonda Poolat, Rumeeniat, Austriat, Kreekat, Iirimaad äh, ja Valloonia regiooni Belgias, Baden-Württembergi, Saksamaal, kampaaniat Itaalias ja me kasutasime siis äh, komisjoni äh, siseauditi talituse infost äh, Taani ja Ühendkuningriigi kohta. aga kõigepealt räägime ka sellest, mis küsimusele me auditi käigus üritasime vastust leida. meie peamine küsimus oli, kas see keskendumine tulemustele on õigusloomealases raamistikus kajastatud kas maaelu arenguprogrammid aitavad kaasa paremate tulemuste saavutamisele ja kuidas äh, me siis äh, vaatasime, me vaatasime, kuidas äh, seda programmeerimise protsessi komisjoni poolt hallati ja millised on siis meie peamised ametlikud järeldused siin raportis? kõigepealt maaelu arenguprogrammid olid liiga üldised, nad olid liiga pikad ja liiga keerulises. programmeerimisprotsess oli liiga pikk ja, ja äh, need programmid äh, ei olnud piisavalt tulemuste saavutamisele keskendunud. Äh, võib-olla vähem ametlikumalt ütleksin, et need peamised tulemused on siis sellised, et mis viitavad, et kõik, kõik nende programmide juures on liiga suur. Need programmid olid äh, liiga äh, suured, äh, programmeerimisperiood oli liiga pikk, nad võeti liiga hilja vastu ja liiga vähe tähelepanu pöörati tulemiku, tulemustele. miks ma ütlen, et need programmid on liiga suured? sellel pildil te näete seda, millised on siis need maailma arenguprogrammid, nende suurust. Te näete sellelt pildilt, et varasema finantsraamistiku jooksul kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist oli programmi keskmine suurus neli sada viiskümmend üheksa lehekülge, kõige äh, pikem programm tollal perioodil äh, oli Baden-Württembergis äh, üle seitsmesaja lehekülje pikk ning kõige väiksem oli Austria oma kolmsada seitsekümmend lehekülge. kahe tuhande neljateistkümnenda aast kahe tuhande kahekümnenda aastani aga oli keskmine projekti pikkus seitsesada kaheksakümmend üks lehekülge ja näiteks Kreekas isegi üle tuhande lehekülje. ja ainult Iirimaal oli siis maaelu arenguprojekt mm, lühem, see siis nelisada viiskümmend seitse lehekülge. ja isegi üks äh, lehekülje võrra veel lühem ja keskmiselt äh, on äh, need äh, programmid äh, siis palju pikemad kui varasemal ajal. meie arvates on need dokumendid liiga pikad, nad on liiga keerulised ning Euroopa Komisjon nõuab liikmesriikidelt liiga palju. pärast ähm, Äh, paljusid arutelusid ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamise teemadel, ma mäletan, äh, kui ma olin siin parlamendis, me rääkisime sellest põllumajanduskomisjonis, me rääkisime, et meil on vaja äh, täna lihtsustada põllumajandusettevõtjate esindajad ütlesid, et ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamine on hädavajalik Nende maaelu arenguprogrammide vallas pole seda eesmärki saavutatud, need programmid on järjest keerulisemad ja väga raske on äh, põllumeestel nendest aru saada. Äh, need on huvitavad akadeemilisteks uuringuteks, aga mitte talunikele. niisiis, äh, see on üks oluline järeldus me rääkisime ka sellest, et need programmid olid liiga pikad, see programmeerimisprotsess oli liiga pikk. sellel pildil on näha, kui pikk see programmeerimisprotsess oli. keskmine on kuskil üks aasta natukene vähem, üksteist koma kaks kuud umbes mõned äh, äh, programmid valmisid ka kiiremini, aga mõnede ettevalmistamine võttis veelgi kauem aega ja meie arvates on see aeg liiga pikk. me raiskame liiga palju aega. järgmine järeldus on see, et maaelu arenguprogrammid võeti vastu liiga hilja. praegu on hea aeg sellest kõnelda, sest et me oleme jällegi samas faasis, kus me olime aastal kaks tuhat neli, kaks tuhat üksteist tegemist on ajaga, mil hakatakse arutama järgmist ühtset põllumajanduspoliitikat. me peame Äh, vaatama, mis on, me näeme siin sellel pildil ülaosas, milline oli olukord aastatel kaks tuhat neli kuni äh, äh, kaks tuhat kolmteist. komisjon tegi juulis kaks tuhat neli oma esimese ettepaneku nõu-, nõukogu määrus, sest et tollal oli vaja ainult siis nõukogu määrust Äh, see võeti vastu kahe tuhande viiendal aastal ja kahe tuhande kuuendal aastal oli kõik juba ellu rakendatud. Äh, rakendusaktid võeti vastu ja kaks tuhat seitse oli siis äh, finantsraamistiku esimene aasta ja selleks ajaks oli kõik valmis. selle finantsperioodi jooksul siis kaks tuhat üksteist esitas komisjon ettepaneku Äh, täpsemalt siis äh, tegi ta seda oktoobris kaks tuhat üksteist. määrus, äh, parlamendi ja nõukogu määrus võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus, seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat kolmteist. rakendusaktid võeti komisjoni poolt vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning hiljem, palju varem kui siis, palju hiljem kui varem näeme me siis järgmisel pildil selle tule, olukorra tagajärgi. me näeme, kuhu me, kui finantsraamistik on juba neli aastat kestnud, on ainult kakskümmend üks protsenti. kaks, nelikümmend üheksa protsenti on täiesti kulutamata. aastast äh, finantsperioodi oli vahendite kasutamise määr siis kakskümmend üheksa protsenti järgmine äh, pilt on võib-olla ühtne põllumajanduspoliitika ja maaelupoliitika Äh, tuleks vastu võtta. kui see võetakse vastu pärast aastat kaks tuhat üheksa majanduse ja keskkonnakava, need on kõik väga üldiselt äh, defineeritud äh,, aga seda raha peaks tõhusamalt kasutama äh,. meil on vaja paremat äh, keskendumist just nimelt tulemustele äh, maaelu arengupoliitika eessoovitustele aga mulle tundub, et kõige olulisemaks soovituseks on äh, siis meie raporti kokkuvõte, kus me soovitame, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kaaluks äh, läbi põhjaliku kulutuste läbivaatamise, enne kui pikaajaline eelarve paika pannakse, aitäh! tõesti väga huvitav eriraport ja nüüd annaksin võimaluse raportööril sõna võtta. terve rida kolleege on juba sõna palunud. härra Novakov ja härra Flanagan, kes on variraportöörid, härra Agnew soovib samuti Anti-Creed Aid esindaja niisiis äh, äh, tema on siis põllumajanduse peadirektoraadist ja kui meil tekib siin arutelu käigus küsimusi, siis ta saab neile vastata, aga kõigepealt annan võimaluse sõna võtta proua Kadenbachil. niisiis, aitäh. ma teeksin ettepaneku, et enne kui äh, arutelu alustame, palume ka komisjoni esindajal sõna võtta selle. maaelu areng on äh, muutunud järjest olulisemaks äh, väga paljude Euroopa Liidu kodanike jaoks. arvestades äh, nende programmide iseloomu ja kasusaajate liiki, Eh, siis me peame võib-olla eh, rõhutama sellele, et need, kes sellest, nendest programmidest kasu saavad, saavad nende programmide loogikast aru või filosoofiast, mis seal taga on. sest et eh, mõnikord, kui ma kohtun inimestega, siis enamik inimene, inimesi lihtsalt soovib minna panka, saada laenu, see intressiga tagasi maksta ja selle asemel, et siis eh, kohtuda konsultantidega ja mingi pikk ja eh, tülikas menetlus läbi teha eh, nii et, et kui kasusaajad ei saa aru, kuidas maaelu rahastamine toimub, siis me peaksime seda rahastamist muutma ja mitte üritama neile selgitada, miks see nii keeruline on. me ei peaks olema alati ainult kriitilised, aga minu arvates on praegu küll õige aeg otsustada, millised on need õppetunnid eelmisest programmeerimisperioodist ja äh, järgmine kord, kui meil õnnestub äh, saada piisav Äh, raha ühtekuuluvuse ja maaelu arengu jaoks, äh, siis tuleb seda teha sellisel moel, et iga kasusaaja oleks Euroopa Liidu äh, saadik, oleks nende programmide saadik. sest et muidu ei ole keegi õnnelik, ei meie, kes me tõenäoliselt oleme siin komisjonis äh, kasusaajate parimad sõbrad, mitte ka kasusaajad ega ka komisjon, veamäär on kõrge, nii et, et ma arvan, et meil on aeg mitte revolutsiooniks, vaid evolutsiooniks ehk arenguks maaeluprogrammide vallas perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse ja tahaksin avaldada tunnustust äh, lugupeetud kontrollikoja liikmele äh, selle väga kvaliteetse raporti eest ja ma arvan, et me peame kasutama seda võimalikult hästi ning lõpetuseks me peaksime äh, suhtlema ja teavitama inimesi oma tegevusest meil on vaja neid teavitada sellest, mis siiamaani on juba saavutatud, see võib olla mõnikord keeruline, aga ma arvan, et me oleme saavutanud väga olulisi tulemusi. ja me peame neile tähelepanu juhtima, aitäh! aitäh, härra Flanagan! aitäh! nagu öeldakse, informatsioon on võim ja see on tõesti väga tugev info, mida on võimalik kasutada selleks, et formuleerida järgmine ühise põllumajanduspoliitika programm. kui ma vaatan neid kasutamismäärasid, mille, no nii, nagu te neid nimetasite, Iiri suhtes näiteks minuri, kuidas meil on olnud viiskümmend kaks protsenti määr ja sellelt oleme langenud kolmekümne kaheksale protsendile ning ainus asi, mis mind sellega seoses üllatab, on see, et see langus ei ole olnud suurem, sellepärast et me oleme liikunud äh, äh, kompleksprogrammilt veel keerulisemale programmile ning huvitav oleks mulle näha samasugust graafikat viiekümne kahe ja kolmekümne kaheksa protsendiga ja neljakümne kolme ja viiekümne seitsme protsendiga ja viiskümmend kaks protsenti ja kolmkümmend kaheksa, vabandust, kõneleja vabandab, kolmkümmend kaheksa, mis võeti kasutusele Iiris ja teistes riikides, see äh, jagada reaalselt põllumeesteni jõudnud summadeks, sellepärast et varem oli juba programm keeruline, inimesed kaebasid, aga vähemalt jõudis mingi raha lõpuks nendeni, aga praeguse korra kohaselt ei ole asi mitte ainult keeruline, vaid tulenevalt keerukusest on raha hulk auk, mis tuleb kulutada kavandamisele, nii suur, et sisuliselt inimestele midagi ei jäägi. ma tean, et põllumeestele valmistab juurde, äh, valmistab muret keskkonnaküsimus, aga valmistab muret samuti ka oma pere toitmine. nii et kui lõpuks ei jää neile sellest mitte midagi muud kui peavalu ja võib-olla juuksekarvad, mis nad on peast välja kitkunud ja maha visanud, siis meil oleks ju aeg sellest midagi õppida, sellepärast et eelmisest programmist oli juba näha, et inimesed äh, osalevad meelsamini nendes, kui nad äh, tajuvad, et raha lõpuks nendeni ka jõuab ja mida me saaksime teha, et seda muuta. nüüd, seoses tulemuspõhiste programmidega ja riiklike eesmärkide ja näitajatega, see on loomulikult hea mõte ja mis takistaks siis, aga mis takistaks liikmesriikid sead-, seadmast väga madalat määra ja ja siis äh, öelda komisjonile, et jaa, määr oli küll madal, aga me ületasime selle isegi ja seda nii-öelda ära, ära kasutada, kuritarvitada, mis on saanud minu juustest. kolme asja tahaksin öelda. ma olen Ühendkuningriigist ja ma ei saanud jätta märkamata, et selles ta äh, jääb. sisuliselt on ju terve veerand Euroopa Liidu eelarvest, nii nagu öeldakse raportis, millest pool jääb kasut-, täitmata maksekohutuste arvel siis võib-olla, sest kui põllumajandus ei kulutata piisavalt, siis järelikult kulutatakse muude ametnikke, haldusametnikke, kes saavad palka. ja ma lootsin, et Kontrollikoda äkki suudaks välja tuua mingi osakaalu. et näiteks meil on need ülikoolil on mingi seos teile jäänud juuste ja teema keerulisuse vahel, siis härra Mirutšev, temal on juukseid umbes sama palju järel kui teil, Aguilera Garcia, palun. aitäh tänan selle kutse eest. olen põllumajanduskomisjonist ja hea meel, et kutsusite siia. jäin natuke hilja, hiljaks, sest äh, mul oli teise komisjoni istung, ent mul on mõned konkreetsed küsimused, mil näeme, et äh, kasutusmäär, asutusele võtmismäär on niisugune keskpärane, kolmteist protsenti Hispaanias on küll üllatav ning äh, hea meelega küsiksin ka komisjonilt muuhulgas seotud programmid, näiteks Hispaanias, meil on kaheksateist niisugust programmi maaelu arenguga seoses. üks riiklik ja siis seitseteist programmi iga regiooni võib-olla ähm, mõjutab rakenduse seisukohast positiivselt või negatiivselt, ma ei tea. võib-olla on probleem lihtsalt, tuleneb meie põhiseadusest ning ähm, võib-olla on sellest juba räägitud, ma, nagu ma ütlesin, eh, ma jäin veidi hiljaks, et ma loodan, et ma ei küsi juba midagi, mida on vastatud. vahendeid eraldada, sest regioonid ja linnad ei ole ju kõik samas olukorras. tuleks ju selleks vajalik kaasrahastamine kõigepealt leida, enne kui nende kavadega alustatakse ning seda tahtsin öelda, et arvestades kriisi eelnevatel aastatel ei ole olukord oluliselt eh, ka raken-, rahade kasutusele võtmise võimalus, sellepärast et äh, kaasfinantseerimiseks vajalikku raha et kriis on ju jätnud oma jäljed ja see on ka loomulik, me näeme neid äh, kõigis nendes kavades ka ja kaasfinantseeritavates kavades, aga nüüd äh, lõpetuseks. ja meil on praegu olemas raamistik, nüüd kaks tuhat neliteist reform läheb nüüd määrust kaks tuhat kaheksateist aastal, käesoleval aastal ja minul on nüüd kahtlus, et kas see ikkagi läbi läheb parlamendis õigeaegselt eelarve nüanssidega, mis omakorda on seotud uue poliitika rakendamisega ja omakorda reaalsete vajadustega, see finantsraamistiku kehtivusajaga. nii et see, see vastus huvitaks mind väga, see on keeruline aspekt ning on oluline, et põllumajanduskomisjoni kolleegid tulevad meie komisjoni istungile ja rikastavad meie arutelu, ma loodan, et samuti toimub ka teistes aruteludest ja erikorrale saavad vastajad ka sõna, nii et kõigepealt komisjon, palun. aitäh! ning ähm, näen siit läbikummamast ähm, selle poliitikavaldkonda keerukuse küsimust, eriti lõpp äh, et kui äh, siin räägiti tugiteenustest ja konsult-, konsultantidest, et kui see toimib hästi, siis on märksa lihtsam põllumajandustootjatel vastavat infot saada ja taotleda toetusi, mitte aga pangast laen lihtsustamine ning tulevikus jäetakse liikmesriikide otsustada täpselt, kus siis ähm, on nõuded keerukamad ja kus neid lihtsustatakse lõppkasusaajale. sest tulevased sekkumised, praegu meil on maaeludesse sest praegu me ei tee lihtsalt elu keeruliseks põllumajandustootjatele, vaid me lihtsalt rakendame määrust ja kui tulevis, tulevikus, tulevikus määrustes on ainult põhinõuded sees nende sekkumismeetmete jaoks, siis see nüüd härra Flanagani küsimus, mis on meile kõigile väga südamelähedane komisjonis, nende väga madalate e, seatud eesmärkidega seoses. äkki on juba praegu teavitamisel ning praegu räägime ka konkreetsetest eesmärkidest, mis tulevad õigusaktidesse ja millest lähtuvalt paneme paika nii-öelda ambitsioonikuse taseme. paneme paika ka mõõdikud, räägime kolmest mõõdikute rühmast, mõju, tulemus ja väljund ning äh, need koos, neid kokkuvõttes koos liikmesriikidega paneme paika edasipüüdlikkustasemeni tulevased ühise põllumajanduspoliitika kavad, mis hõlmavad nii esimest kui teist sama, samast saavad heakskiidu komisjonilt. nii et need niisugused naeruväärsed madalad eesmärgimäärad, neid tulevikus ei tule, sellepärast et komisjon osaleb nende vastuvõtmisel. Ühendkuningriigi küsimus on tegelikult pigem minu kolleegidele eelarve peadirektoraadist. aga mis puudutab ühist, ühist põllumajanduspoliitikat, siis äh, võiksime öelda, härra Wojtšehovski alustas tõdemusega, et äh, kolmveerand meie kulutustest on esimeses sa-, äh, sambas. ja esimeses sambas ei ole seda madalate protsendimäärade küsimust nii et äh, ühine põllumajanduspoliitika on märksa paremini esindatud kulutustes, maaelu areng, ma ütlen uuesti, meile muret ei valmista et kakskümmend viis protsenti praegu on keskmine näitaja. loomulikult meil on siin ja seal küsimärke teatud regioon, regioonide ja liikmesriikidega seoses ja me teeme tööd oma seirekomisjonides selleks, et raha rutem kulutatakse, paremini kulutatakse, aga igal juhul see tase meile muret ei valmista ja praegu ei näe me suurt muret ka kulukohustustega. proua Aguilera Garcia. esimesele küsimusele võin vastata kohe ei, ei ole seost ühelt poolt selle vahel, et meil on äh, liikmesriigid, kus on regioonid ja liikmesriigid, kus ei ole regioone. toome näiteks Saksamaa näite. Saksamaa on föderaalne liikmesriik ja föderaalsetes liikmesriikides äh, reeglina Saksamaal siis liidumaade programmid äh, täidetakse väga ruttu, kõik toimib väga hästi. teistes liikmesriikides, näiteks Prantsusmaal on ka need regioonid ja mõnedes regioonides võetakse neid rahasid kasutusele väga hästi, teistes on need näitajad keskmised. Hispaanias, Hispaaniat ma ei tsiteerinud, aga nagu te ütlesite, Hispaania on üks äh, äh, näide riikidest, kus programmid kir-, kinnitati äh, suhteliselt hilja ja kui neid programme kinnitati, vastutasin mina just Hispaania eest ja ma võin teile öelda, et et väga raske oli teha koostööd Hispaania regioonidega ja õigeaegselt neid kavasid heaks kiita. meil oli vahepeal ka poliitilisi probleeme, sellepärast et, et need regioonid ei tahtnud edasi liikuda heakskiidu saamise poole. avalikku raha maaelu arengusse ja te olete kindlasti kursis sellega, et meil on teatud piirkondi, kus on planeerida ka riigieelarvesse, aga see on väga niisugune kõrge taseme küsimus, küsimus selle kohta, kas tuleb või ei tule maaelu arengu valdkonna võimalik ka loobuda kaasrahastamise nõudmisest või nõuda seda väga madalas määras. ning lõpetuseks küsin tagasiside eest seoses meie raportiga Äh, vastaksin poola keeles, nii on täpsem, kui lubate. kõigepealt proua Kadenbach, aitäh teile küsimuste eest. ning tänan äh, teie kokkuvõtte eest raporti kohta ja meie aruande kohta, et te olete raportöör esitanud ning peagi tuleb meilt välja analüüsidokument, mis võtab kokku meie kogemuse paljudest varem lihtsalt meie soovitusi ja tundub, et meil, me, meil tõesti on jagatud eesmärgid, ühised eesmärgid parandada ning äh, selle, selleks arusaamiseks ei peaks ole, olla vaja olla. oleme kutsunud üles täiendavale lihtsustamisele. härra Flanagan ja teisanud. enne kui me kaks tuhat üheksateist äh, alustame, andmeid veel olemas ja me ei saa neid teile esitada härra Agnew küsis eh, Ühendkuningriigi osaluse kohta, mis on umbes viis, Poola viis teisest sambast esimesse sambasse päris suured summad, need üleviimised on võimalikud ja neid on tehtud. proua Aguileraga kolmteist protsenti Hispaanias ja selle kohta huvitav märkus, meie mitteametlik, kuid juba kavandatud maaelu arengu rahade kontroll võtab selle vaatluse alla. raha kasutamist kavandatakse riiklikul ja kui palju regionaalsel tasandil, seda on võimalik täiendavalt arutada, aga kokkuvõtteks nüüd, härra esimees, suur tänu, tänu võimaluse eest